Well, uh, good morning to everybody. tere hommikust! tere tulemast tänasele kõrgetasemelisele konverentsile poliitikate sidususest arengu ja rände vallas. see on ühine algatus OECD-lt ja Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Parlamendilt. meie hulgas on ka ühise parlamentaarassamblee liikmed äh, Euroopa Liidu ja AKV riikidest. ning kõik AKV riikide esindajad on ka loomulikult teretulnud. tänane teema on tänapäeval eriti oluline. kõik teavad seda, kõik teavad rändevoogude ulatust viimastel aastakümnetel meie pra-, praegune sajand saab olema liikuvate inimeste sajand ning ÜRO hinnangutel moodustavad äh, migrandid äh, kolm protsenti rahvastikust maailmas, umbes kakssada miljonit inimest Äh, sisserändajate osakaal tööstusriikide rahvastikust on peaaegu kahekordistunud viimase kolmekümne aasta jooksul ning mõnes riigis on see jõudnud isegi ühe, üheksa või kümne protsendini. Leidas minu, Hispaanias, minu kodulinnas moodustavad äh, sisserändajad peaaegu kakskümmend protsenti kogu rahvastikust. inimeste liikuvus on osa tänapäeva maailmast ja seetõttu on rändepoliitikad ja rändega seotud otsused Euroopa Liidus ja OECD e liikmesriikides järjest olulisemad. kõik teavad seda. seetõttu tänane konverents soovib suurendada parlamendisaadikute teadlikkust selles osas, kui olulised on äh, rände- ja arengupoliitikate äh, äh, poliitikaid ja nende vaheline sidusus. siin on kohal ju mitte ainult parlamendisaadikud Euroopa Liidust, vaid ka AKV riikidest ning seda selleks, et vaadata mõlema, lähtuda mõlemast äh, aspektist. me arutame kahte väga olulist küsimuste gruppi ning äh, täna pärastlõunal on siis kaks paneelarutelu. üks puudutab rännet ja arengut ning teine rännet ja tööturgusid, ehk siis kuidas ühildada tööturu vajadusi rändega ning kuidas rändevoogusid juhtida, et kõik võidaksid, nii rändajad, päritoluriigid kui ka sihtriigid. väga meeldiv on siin konverentsil tervitada ka härra Hans-Gert Pötteringi, Euroopa Parlamendi presidenti ja minu head sõpra, proua Margot Wallströmi, kes on asepresident Euroopa Komisjonis, samuti hea sõber, proua Wallström vastutab institutsionaalsete suhete ja kommunikatsiooni eest ning tervitame siin ka härra Mario Amanot, kes on OECD ähm, Äh, asepeasekretär, kes äh, võtab järgmisena sõna pärast minu esimesi teadaandeid. volinik Louis Michel, kes pidi olema üks avakõnelejaid tänasel konverentsil, ei saanud siia tulla, sest tal on gripp. isegi volinikud aeg-ajalt haigestuvad. Ähm, soovime talle head tervenemist ning seetõttu ongi meiega kohtuma tulnud komisjoni asepresident. aga enne kui ma annan sõna avakõnelejatele, paar praktilist teadaannet. kõigepealt tõlge. Euroopa Parlamendis on see väga oluline küsimus. tõlge on kahtekümnesse keelde, vabandust, et tõlget ei ole läti, iiri ja malta keelde. aga ma olen kindel, et kahekümnest keelest piisab et kõik mõistaksid kõiki. teiseks, iga arutelu algus, arutelupunkti alguses jaotatakse kõikidele saadikutele välja ankeet, mida nad saavad kasutada siis öö, ähm, sõna soovimiseks. sõna antakse ainult öö, äh, nendele, kes on esitanud need ankeedid, sooviavaldused, vastaja ja siis, kui on piisavalt aega ja kaks minutit kõneaega peaks olema täiesti piisav. paus on poole ühest kella nel-, äh, kaheni lõunavaheajal pakuvad OECD, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament äh, lõunasööki puhvetis, äh, kõik on sinna kutsutud. see on, lõunasöök toimub siin ukse taga. konverents lindistatakse ja öö, seda saab vaadata Euroopa Parlamendi veebileheküljel. veebileheküljel on ka võimalik öö, seda koosolekut jälgida igas Euroopa Liidu öö, ametlikus keeles, seega olge ettevaatlik oma sõnadega, mida te ütlete. ning nüüd avakõnelejad. ja kõigepealt president Hans-Gert Pöttering. suur tänu! mul on eh, hea meel eh, tänasele eh, koosolekule tulla, mm, ma mäletan, et kunagi oli härra Joosep Borrell parlamendi president ja mina olin fraktsiooni esindaja, siis me tegime ka koostööd ja mul on väga hea meel jälle tagasi olla siin ja nüüd lähen edasi oma emakeeles, saksa keeles. Äh, austatud äh, proua Wallström, äh, komisjoni asepresident, ähm, härra Mario Amano, rahvusvahelise koostöö direktor OECD-st, kallid kolleegid Euroopa Parlamendist, teistest parlamentidest mul on hea meel teid äh, siin täna äh, tervitada Euroopa Parlamendi konverentsil. tänane konverents on äh, suunatud sellele, et saavutada suurem sidusus rändepoliitikas, tõsta teadlikkust rändepoliitika olulisusest majanduses ja sotsiaalses plaanis nii arenenud kui arenguriikides. seega me tahame teadlikkust tõsta ja informeeritust suurendada, seega tahaksin tervitada teiste parlamentide kolleege tahaksin ka rõhutada, kui oluline on Euroopa Parlamendi koostöö teiste maailma parlamentidega, iseäranis nendes küsimustes, mis on globaalse tähtsusega. Euroopa Parlament tegutseb aktiivselt selleks, et parlamentidevahelisi sidemeid tugevdada, seda tegi härra Josep Borrell, kui ta oli parlamendi president, mina jätkan tema jõupingutusi. hiljuti käisin Soomes kohtusin Soome parlamendi kolleegidega, et tõhustada meievahelisi sidemeid. parlamentide esindajatena on meil eriline vastutus oma riikide kodanike ees selleks, et usaldust jalule seada, et rahumeelset koostööd edendada ning selleks, et rändepoliitika ja arengupoliitika vahelist sünergiat arendada rändepoliitikal on oluline roll, meie tahame, et see roll oleks rakendatud arengupoliitika teenistusse. Euroopa Liit äh, ja OECD on mõlemad selles suunas meetmeid võtnud. Äh, rändepoliitikat ja arengupoliitikat tuleb koos analüüsida nii, et nad oleksid järjepidevad, et riigid saaksid oma kohustusi nende poliitikate osas täita. me oleme nendest küsimustest rääkinud pikalt-laialt rahvusvahelistel konverentsidel, aga väga sageli ei ole me oma lubadusi praktikas realiseerinud parlamendiliikmed peavad veenma oma valitsusi, selgeid seisukohti võtma ja tagama selle, et me kõik räägiksime ühel häälel. parlamendiliik-, liikmed saavad kindlasti teadlikkust tõsta, mõjutada oma hääletajaid, seetõttu on väga oluline arvestada, et neil oleks ligipääs faktidele, analüüsidele, et nad teaksid, kuidas mõjutab rändepoliitika arengupoliitikat ning sisserändajate päritoluriike daamid ja härrad, ma, äh, me teame kõik, et äh, ränne on üks suurimaid probleeme, mida, äh, millega me kõik kokku puutume üle maailma. inimesed rändavad ühest paigast teise, kas töö otsimise põhjusel, selleks, et vältida sõdu ja konflikte, et pääseda raskest olukorrast migratsioon on üks eh, meie poliitilise ja sotsiaalagenda kõige olulisemaid teemasid. poliitiline eh, lähenemine rändepoliitikale peab olema seotud ilmtingimata rändepoliitikaga, sellepärast et mõlemad poliitikad mõjutavad üksteist. olles teadlik ka rände negatiivsetest eh, mõjudest, tuleb äh, rohkem kui kunagi varem otsida rändest ka positiivseid elemente. ränne aitab äh, vähendada äh, vaesust, aitab sisserändajate päritoluriikidest tugevdada majandust. riigid suudavad sisserände abil vähendada pingeid tööturgudel, leida uusi äh, spetsialiste, äh, kes saavad jagada ne, äh, oma oskusteadmisi. uute diasporaate väljakujunemine saab sotsiaalseid ja majandussidemeid riikide vahel tugevdada, seega sihtriigi ja päritoluriigi vahel aga rändel võib olla ka negatiivne mõju arengule Äh, nimelt, kui ei toimu äh, äh, oskusteabe tagasivoolu või edasi-tagasi liikumist, see viib lihtsalt ajude väljavoolule. rohkem kui viiskümmend viis protsenti muide ja muide see šokeeris mind see arv, rohkem kui viiskümmend protsenti nigeerialastest, nelikümmend üheksa protsenti protsenti äh, või kuni nelikümmend protsenti Lesotos, Zimbabwe's, Tansaanias, Lõuna-Aafrikas töötavad äh, spetsialistidena väljaspool oma koduriiki rohkem kui seitsekümmend protsenti äh, oskustöölistest on Kariibi mere riikidest lahkunud, need riigid on kaotanud ne-, need riigid on kaotanud äh, spetsialiste, kes on kaksteist aastat äh, näiteks kulutanud oma, äh, oma haridusele, peaaegu kuuskümmend protsenti arstidest, teistest spetsialistidest on lahkunud Ghanast ja töötavad näiteks USA-s, Kanadas ja nii edasi. järgmisel kümnendil on hinnanguliselt Aafrikas kadumas peaaegu miljon tervishoiutöötajat, see tähendab seda, et Aafrika peab uuesti koolitama tervishoiutöötajad, see on täiesti katastroofiline eh, tagajärg eh, Aafrika riikide arengule, see tekitab tohutuid pingeid nende riikide arengus, eh, milleeniumi arengu eesmärke hariduse ja tervishoiu vallas on niisuguste arengute tõttu väga raske täita daamid ja härrad, meie üks kõige suuremaid väljakutseid on tagada see, et äh, ränne nii Euroopa Liidus kui OECD riikides, äh, aga ka äh, mujal arenguriikides tagaks äh, arengu edenemise. Äh, rändepoliitika peab käsikäes vaesuse vähendamise meetmetega käima meie otsime võimalusi, kuidas seda teha. OECD ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad koordineerima eh, oma rändepoliitikat paremini ja Euroopa Liit eh, ning Euroopa konsensus arengupoliitikas, mis saavutati kahe tuhande viiendal aastal, eh, on kutsunud üles suuremale poliitika sidususele arengupoliitika huvides me püüame tagada selle, et arengukoostööpoliitika oleks kajastatud kõikides erinevates poliitikavaldkondades, e, e, oleks laiem, läheks süviti, rändepoliitika on üks kaheteistkümnest alast, kus sidusust ja seoseid arengupoliitikaga tuleks tugevdada uued väljakutsed rändepoliitikas äh, nõuavad meilt seda, et liikmesriikide ja, ja äh, rahvusvaheliste organisatsioonide poliitika oleks koordineeritud, me tahaksime kontakte tihendada ka päritoluriikidega, et luua niisugune rändepoliitika, mis soodustab äh, rändestandardite välja väljakujundamist, rändestrateegiate väljakujundamist, nii, nii et nad vastaksid ka milleeniumi arengu eesmärkidele. paljudes, me peame koostööd tegema mitmete huvigruppidega, sihtgruppidega, ränne kui selline on suur väljakutse kõigile, aga ka suur võimalus nii Euroopa Liidu, OECD riikidele kui arenguriikidele me peame leidma õiged vastused, eh, lahendused eh, ja me saame seda teha ainult koostöös. pärisoluri, päritoluriigid, sihtriigid peavad üheskoos vaatama, kuidas arendada ja tugevdada rändepoliitikat. täna toimub kõrgetasemeline parlamentidevaheline konverents Äh, ja põhjus, miks me tulime Euroopa Parlamendist kokku, on see, et äh, arengupoliitika ja rändepoliitika äh, are-, arutelud peavad koos, kokku tooma parlamendisaadikuid erinevatest riikidest, peavad aitama tõsta aru saama erinevatest seostest rändepoliitika ja muude valdkondade vahel daamid ja härrad, külalised, Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin selle teema arutelul teile soovida palju edu ja tänan ka teid konstruktiivsete arutelude eest, mis siiani on toimunud. veel kord tere tulemast kõigile Euroopa Parlamendis, suur tänu! Thank you, uh, president Pottering, muchas gracias. suur tänu teile, president Pottering. ja nüüd on mul äärmiselt hea meel anda sõnajärg üle Margot Wallströmile. suur tänu, lugupeetud president Pöttering, paneeli liikmed, daamid ja härrad. mul on väga suur au täna siin osaleda nii olulisel konverentsil. siin on osalejaid kõikjalt maailmast. minu kolleeg, volinik Louis Michel on väga kurb selle üle, et ta ei saanud siin täna olla. kuid selle eest asendan mina teda siin täna ja ta soovib tänasele konverentsile palju edu. suur tänu mulle sõna andmise eest. koostöö ja koordinatsioon on justkui kõige tavalisemad meeskonnatöö komponendid ja tõepoolest see ka nii on riigi poliitikate väljakujundamisel. me peame ju tagama seda, et üks poliitika ei hakka negatiivselt mõjutama teiste poliitikate rakendamist. aga see nõuab tööd ja tegelemist, tuleb väga tasakaalustatult läheneda selleks, et see lõpptulemus oleks maksimaalselt kõige parem Euroopa Liidu jaoks on just kõige olulisem arengupoliitikate sidusus. nagu ma aru saan, siis see on selline järjekordne akronüüm, mille me peame endale nüüd äh, selgeks tegema. PCD on siis inglisekeelne lühend arengupoliitikate sidususele. tõsi on see, et kaksteist Euroopa Liidu poliitikat võivad mõjutada arenguriike, muuhulgas kaubandus, keskkond, põllumajandus, kalandus, teadusuuringud ja loomulikult ka rändepoliitika Need on need poliitikad, mis paljuski puudutavad neid kõige vaesemaid riike. eesmärgiks on luua sünergia erinevate eesmärkide vahel. rändepoliitika, mida me siin täna arutame, on loomulikult väga oluline see on väga suuresti seotud arenguriikides toimuvaga. majanduskriisi ja finantskriisi aegadel on just õige aeg vaadata enda sisse samas tuleb säilitada võimalikult laiahaardeline visioon. me peame kasutama ära need võimalused, mida rändepoliitika meile pakub selleks, et saavutada häid tulemusi kõikvõimalikes valdkondades. ma alles hiljuti nägin statistikat selle kohta et, et ainult viis protsenti majanduse taastamise pakettidest, mis on suunatud pangandus- ja finantssektorile, on see summa, mis äh, makstakse selleks, et äh, realiseerida aastatuhande arengueesmärke. rändepoliitika on positiivne näide sellest, kuidas vähendada vaesust arenguriikides. kui migratsioonihoovadega tegeletakse korrektselt, siis saavad sellest kasu nii lähteriik kui ka sihtriik. on muidugi võimalik, et äh, see toob kaasa selle, toob kaasa positiivsena näiteks ka selle, et surve kohalikule tööturule väheneb need erinevad äh, finantshoovad jõuavad ju mitme ja on suurusjärgus mitusada miljardit eurot igal aastal. peamiselt keskendutakse küll tarbimisele, üritatakse kuidagi vähendada erinevaid siseriiklikke ja riigiväliseid šokke ja rajada hea pinnas investeeringutele. Euroopa Liit üritab vähendada raha liikumise kulusid, et see raha liikumine oleks sujuvam, kiirem see on seotud ka loomulikult sellega, kuidas rändajad saadavad raha tagasi oma lähedastele. meie tegevus, mida me alustame koostöös Maailmapangaga, saab olema just keskne seoses nende rahasaadetistega. samas tuleb rände puhul olla kindlasti eh, nii-öelda sootundlik. on ju tihti naised need, kes jäävad koduriiki maha koos lastega üha enam on aga naisi rändajate hulgas. ja naised tihtipeale saadavad suuremaid summasid tagasi lähedastele ja teevad seda pikema aja jooksul. seda tuleb ka meie poliitikates arvesse võtta. Need rahalised liikumised on tavaliselt ainult äh, era eraviisilise iseloomuga ja nagu me juba, nagu siin juba enne mainiti, tuleb seda diasporaad arvesse võtta. oluline on kindlasti ka teabe vahetamine ja rahastamise koordineerimine. viisteist miljonit eurot, see programm, millega hiljuti alustati see on siis osa, see on siis Euroopa Komisjon ja ÜRO arenguprogramm. sihtriigid omalt poolt saavad omaks tööjõu, tööturu esindajad, kes on paremini koolitatud ja see kõik mõjutab ilmselt ka positiivselt et äh, muid sektoreid, nagu näiteks rahvatervis, ehitus, ehitussektor, sest rändel on ju päris palju positiivseid mõjusid meie riikidele. võttes arvesse nüüd neid erinevaid riigi poliitikaid, siis äh, rändeküsimuste osas äh, tihtipeale probleeme lahendavad ainult siseministrid ja justiitsministrid aga arenguministrid, tööhõiveministrid omavad ka sõnaõigust rändepoliitikate kujundamisel. täna esimesel Euroopa Komisjoni parlamendi OECD ühiskonverentsil oleme megi loomas sellist eh, kujundpilti sellest, kuidas me kõik üheskoos tahame saavutada neid eesmärke, mida me kõik kolmekesi jagame aastal kaks tuhat viis võeti vastu ühine lähenemise suund rändeküsimustele. siia on sellest ajast alates kaasatud kolmandad riigid. oleme üritanud võimalikult tasakaalustatult nende küsimustega tegeleda. Aafrika ja Euroopa Liit Lissabonis aastal kaks tuhat seitse sõlmisid ühise partnerlusleppe ja see partnerluslepe võimaldab äh, meil tihedamalt pidada dialoog ühtsete väljakutsetega tegelemiseks. eesmärgiks on saavutada paremini seostatud poliitikad, näha seoseid rände, tööhõive, kaubandus, rahu, julgeoleku, inimõiguste teemade vahel. Need on need teemad, mida me tavaliselt oleme käsitlenud eraldiseisvana. ja see väga ainulaadne koostöövorm annabki võimaluse teha koostööd erinevate kontinentide vahel. härra Pöttering juba viitas ajude väljavoolule, tegemist on taas ühe tundliku teemaga. komisjon on teinud mitmeid pingutusi selleks, et toetada nende poliitikate väljatöömist, väljatöötamist, mis aitaksid hoida kvalifitseeritud tööjõudu ikkagi päritoluriigis selline poliitika peab tuginema väljaõppele, erinevate boonustele, värbamisvõimalustele Euroopa Liidus ja samuti heade võimaluste väljapakkumisele nendele inimestele, kes soovivad koduriiki tagasi tulla. Aafrikas on ju tohutul määral tööjõudu. oluline on tasakaalustatult rändehoovasid käsitleda ja samal ajal hoida kontrolli all ajude väljavoolu. meie Aafrika partnerriikides on olemas vastavad teabekeskused, muuhulgas ka Malis. Nemad on need, kes tegelevad aktiivselt meiepoolsete ettepanekute menetlemisega ja meie Mali osapoole esindaja peaks ka siin ruumis täna olema aga need algatused saavad edukad olema ainult siis, kui me pakume välja rohkem võimalusi liikuvusele ja tõsi on see, et globaalne lähenemine rändele tagab selle, et me saavutame positiivseid tulemusi ka ebaseadusliku rände vastases võitluses. aga loomulikult ei ole ränne ainult negatiivne, vaid see on ka, seal on ka omad positiivsed küljed ja siinkohal on Euroopa Liidul võimalus teha omad konkreetsed ettepanekud oluline on koordineeritult ja struktureeritult astuda vastu ülemaailmsetele väljakutsetele. me peame saavutama, saavutama sidususe üheskoos, see ei saa loomulikult lihtne olema, aga see jõupingutus on vajalik, see on vältimatu me peame jääma oma ülesannete juurde ja täitma aastatuhande arengu eesmärgid. suur tänu, et kuulasite mind, aitäh! Thank you uh, President... suur tänu, asepresident Wallström. ja nüüd OECD aseesimehele Mario Amanole. suur tänu, härra esimees, president Pöttering, volinik Wallström, auväärsed parlamendisaadikud, daamid ja härrad mul on väga meeldiv olla täna siin Euroopa Parlamendis. kõigepealt nagu president Pöttering ja volinik Wallströmgi soovin mina rõhutada parlamendisaadikute rolli olulisust äh, siduvate poliitikute äh, väljatöötamisel arenguküsimustes. poliitikate sidususe äh, küsimus arengu- ja rändeküsimustes on eriti oluline just tänapäeval sest äh, nii arenenud kui arenguriigid peavad hakkama saama majanduskriisi ja suurenenud tööpuudusega. sidusus äh, arenguküsimustes on keeruline saavutada isegi headel aegadel, seetõttu halbadel aegadel on see veelgi raskem. OECD annab oma panuse kriisivastases võitluses. me tulime hiljuti välja oma strateegilise plaaniga äh, finants- ja majanduskriisiga hakkama saamiseks, kus me tõime välja äh, oma, oma panuse aitamaks valitsusi äh, majanduskriisiga toimetulemisel, et üles ehitada tugevam, puhtam ja ausam maailmamajandus. arengumaadele mõjub majanduskriis samuti ning vaesus võib suureneda. meie peasekretär härra Kuria kahetseb, et ta ei saanud siia kohale tulla ning TAKi esimees härra Deutscher kutsus peamisi abiandjaid üle maailma jätkama oma abi andmist vaatamata majanduse piirdumis-, kasvu pidurdumisele Taki riigid äh, nõustusid sellega. majanduse, äh, kaubanduse jätkamine, äh, kau-, kaubanduse jätkumine üle maailma ning protektsionismi vältimine peab jätkuma. arenguabi on väga orul-, oluline, aga see on tegelikult ainult üks osa sellest suurest pildist. miks on poliitikate sisu, sidusus oluline? kõigepealt paar sõna selle kohta, mis asi see poliitikate sidusus arenguvaldkonnas üldse on ning miks on ta poliitikute jaoks järjest tähtsam. Äh, kuna maailma majandused areng, arenenud riikides ning tõusvates majandustes nagu äh, Brasiilias, Hiinas ja Indias on järjest rohkem omavahel seotud, peame me tegutsema üheskoos. seetõttu, vähendamaks vaesust, peavad valitsused tagama, et äh, nende poliitikad lähevad kaugemale lihtsalt abi andmisest ning äh, et need poliitikad vähemalt ei õõnestaks nende arengupoliitikat Teie poliitikutena teate väga hästi, et riiklikes aruteludes näiteks julgeoleku või konkurentsivaldkondades neid peetakse sageli olulisemaks kui vaesuse vähendamist. poliitikutele poliitikud sageli ei mõista, et erinevate huvigruppide kaitsmine on ääretult tähtis me peame samuti mõista, mõistma, et täiesti sidusat poliitikat äh, äh,, äh, poliitikate saavutamine on võimatu, aga äh, mittesidusus maksab karmilt kätte meie, nii meie maksumaksjatele kui ka vaestele inimestele arengumaades ja ning kui me hülgame arengumõõtme, oleks see lühinägelik ning see õõnestab ka meie teiste eesmärkide saavutamist, nagu näiteks pikema perspektiivis äh, julgeolek või keskkonnaeesmärgid. kahe tuhande seitsmenda aasta OECD arengukoostöö raport näitab, et kõikidel riikidel on ühine huvi äh, äh, saavutada suurem areng arengumaades näiteid poliitikatest, mis õõnestavad arengutegevust, leiab igalt poolt, nagu näiteks põllumajandustoetused, kliimamuutus, kalastute ülekasutamine ning vahel ka tervishoiutöötajate ränne ning kaubanduspiirangud. OECD on mänginud kriitilist rolli poliitikate sidususe edendamisel juba üheksakümnendate algusest. OECD on selgitanud kui oluline on see BCD poliitikate sidusus siis. ja see tuleks kaasata, arengumõõde tuleks kaasata nii kaubanduse, põllumajanduse kui rändepoliitikasse. me peame õppima üksteiselt samuti sidususe küsimus, küsimustes. eelmisel, eelmisel juuni, juunikuus võtsid OECD ministrid vastu deklaratsiooni poliitikate sidususe kohta. see tähendab, et öö, poliitikate sidusus on nüüdseks jõudnud öö, OECD agiisse. see deklaratsioon ütleb, et öö, poliitikate sidusus arengu küsimuses on võit-, mängib võtmerolli meie ülemaailmsete väljakutsete vasta-, vastu astumises. ministrid kinnitasid, et nad võtavad arenguküsimusi arvesse ka valdkonnas, nagu näiteks ränne. nüüd ma räägiksin rändest ja poliitikate sidususest arenguküsimustes. miks on äh, ränne sidususe puhul oluline? esiteks, sest äh, kõikehõlmavad poliitikad saavad äh, suurendada rände positiivseid külgi. teiseks, rändeprobleemid toovad välja suured poliitilised probleemid nendes riikides, kes, mis, mis soovivad suurendada poliitikate sidusust. hästi juhitud rändevood saavad olla kasulikud sihtriikidele ning see saab, need saavad ka kasu tuua ka päritoluriikidele. koju saadetud raha, see, see on tõestatud, et koju saadet-, tagasi saadetud raha parandab äh, koduste heaolu ning seda saab kasutada investeeringuks ka näiteks haridusse või tervishoidu. Äh, tagasi tulnud inimesed näiteks äh, omavad uusi teadmisi, tehnoloogiat ning nad saavad investeerida ka oma koduriigis. on ilmselge, et ähm, riigiti erinevad need summad, väikestes riikides on see kõige silm-, nähtavam kus äh, seal moodustavad sisserändajad, äh, migrandid väga suure osa äh, elanikkonnast, näiteks siis Kesk-Ameerika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikides on see nii. seal on koju saadetud raha väga oluline, teistes riikides võib-olla päris mitte aga tegelikult on tegemist ju erarahaga ning inimesed ise otsustavad, kuidas nad seda raha kasutavad. raha kasutamist mõjutavad aga ka sotsiaalsed, poliitilised ja majandusfaktorid. Äh, see, need koju saadetud rahasummad võivad küll parandada majanduslikku olukorda kodumaal, aga see ei pruugi vähendada rändevoogusid niisiis äh, majanduslikult, majandusedu võib tegelikult tähendada suuremat äh, migrantide arvu. migratsioon on üks paljudest kanalitest, äh, mille, mille kaudu OECD arvab, et poliitikad saavad mõjutada arenguküsimusi. nüüd migratsioon ja finants- ja majanduskriis siin võib välja tuua majanduskriisi puhul kolm suurt mõju. Ähm, immigrantide integratsioon tööturgudele, koju saadetud rahasummad ning äh, äh, rändevoogude kogusumma. kogemused näitavad, et tööturul äh, majanduslanguse ajal kannatavad kõige rohkem sisserändajad. Nende osakaal töö kaotanute hulgas on kõige suurem. samuti on samuti on neil keeru-, keerulisem uuesti tööd saada võrreldes näiteks äh, pärismaalastega. see äh, koju saadetud rahasummade tohutu suurenemine on nüüd äh, pidurdunud või isegi vastupidiseks pöördunud. samas on need, need summad vähem, summade muutumine vähem volatiilne kui näiteks äh, e-, eksporditulud või äh, kapitalivood. Äh, aga kas see tähendab, et rohkem migrante soovib koju tagasi pöörduda? Mm, see, et tööpuudus on suurenenud, võiks ju seda ka tähendada aga tööhõive ka päritoluriikides migrantide jaoks ei ole tagatud. meil on tõendeid äh, selles suhtes, selle osas, et äh, on teatud lõhe võimaluste vahel kodumaal ja sihtriigis. see mõjutab ka migrantide otsuseid. ning me ei tea, kas kriis seda lõhet veel mõjutab või mitte. aga ajutine ränne on öö, vähenenud, samas öö, ei ole tõendeid öö, migrantide tagasipöördumise kohta. OECD riigid peavad meeles pidama, et hakkama saadava elanikkonna van-, et e, e, vananemisega selleks öö, on tarvis ära kasutada mm, igat inimest, on suure, on vaja suurendada pensionile mineku aega, parandada äh, kutseõpet ning elukestvat õpet ning suurendada tootlikkust iga, äh, igal võimalusel ning nad peavad öö, äh, Äh, järjest roh-, sõltuvad järjest rohkem ka sisserändajatest. see tähendab, et meil on kiiresti vaja välja töötada tõhus ja pikema perspektiiviline poliitika sisserändajate tööhõive valdkonnas. ja kriis mõjutab seda olukorda järjest rohkem. nüüd äh, avalike arutelude kohta paar sõna äh, poliitikute ja valitsusametnike äh, arvamusavaldused peavad äh, olema selles küsimuses selged. see ei tähenda, et me äh, peaksime tsensuuri rakendama halbade uudiste suhtes. aga avalikel tegelastel on väga kerge saata välja negatiivseid sõnumeid sisserändajate kohta, et hoida odavat populaarsust parlamendisaadikud ja organisatsioonid nagu Euroopa Liit ja OECD peavad vaatama kaugemale. me kõik teame, et parimaid otsuseid ei võeta vastu mitte kriisi ajal, kuigi sel, ka sellel ajal peab otsuseid tegema. me peame vaatama tõesti kaugemale, kriisi mõju rändele tuleb välja selgitada ning paika panna ka meetmed probleemide lahendamiseks sest me ka näeme, et sotsiaalne rahulolematus muutub järjest suuremaks. arutelud nagu tänanegi poliitikute vahel erinevatest riikidest on oluliseks elemendiks üksteiselt õppimisel. seega rõhutab, et migratsioon on ju ülemaailmne nähtus ning meil on tarvis ka ülemaailmset reaktsiooni sellele. ma loodan, et äh, äh, tänane kohtumine loob uue traditsiooni koostöös OECD ja Euroopa Parlamendi vahel. suur tänu! Uh, suur tänu ja nüüd äh, annaksin sõna meie järgmistele peaesinejatele aga kahjuks me peame paluma neil lühendada nende sõnavõtte kahe-kolme minuti võrra, sellepärast et me oleme kuidagi päevakorrast maha jäänud. Äh, me peame kindlalt lõpetama nii, et meil oleks veel viis minutit enne äh, selle äh, koosoleku osa lõppu liikumisruumi. kõigepealt härra Eckhard Deutscher kes on siis OECD Arengukomitee juhataja, enne ta töötas ähm, kahe tuhande äh, teisest kuni kahe tuhande kaheksanda aasta, ähm, aastani Maailmapanga äh, tegevdirektorina ning samuti Costa Ricas, äh, Ladina-Ameerikas, sellepärast ta kõneleb ka suurepäraselt hispaania keelt. tere tulemast ja palun, sõna on teil. suur tänu ma hindan väga, et poliitika sidususe teema on eh, järjest olulisemaks muutunud. ma ise olen mõistnud, et eh, poliitika sidusus arengupoliitika jaoks on väga tähtis, sellepärast et suur osa arengukoostööst just sõltubki see suuremast poliitikate sidususest ning eh, riikide jõupingutuste koordineerimisest. viimase kolme aasta jooksul on arengussektor sektor eh, eh, ebapiisavalt Euroopa Parlamendiga koostööd teinud ja teiste parlamentidega samuti, seetõttu eh, on doonorriikides seda tuntud ja, ja aru saadud, kui vajalik on niisuguseid kohtumisi nagu tänane korraldada. Te olete mulle andnud kaksteist minutit, kas on nii, selleks et äh, anda teile ülevaade praegusest olukorrast, kindlasti ei saa mööda minna majandus- ja finantskriisist ja sellest, mida see tähendab või võiks tähendada arenguriikidele. sellepärast, et tegemist on reaalsusega. Eh, nii nemad kui doonorriigid peavad eh, nende probleemidega tegelema ja ma tahaksin jagada teiega oma mõtteid, mikspärast kriis on arengupoliitika seisukohast järjest olulisemaks muutunud paar kuud tagasi alles arv äh,, oli, oli levinud arvamus, et arenguriike finantsturgude kriis eriti ei puuduta. tahaksin nüüd öelda, et see arusaam on täiesti muutunud praeguseks. olemas on täiesti konkreetne oht, selles, et arenguriigid saavad kõige rohkem kannatada praeguses kriisis. Hm, milline on siis äh, praeguse kriisi ulatus? maailmapanga ulatuse äh, või ähm, arvamus on et, et üks protsenti mm, majanduskasvu langusest äh, paiskab kakskümmend miljonit uut inimest mm, vaesusesse ja muide, kahe tuhande seitsmendal aastal vähenes majanduskasv kolme koma seitsme protsendi võrra kahe tuhande üheksandal aastal eeldatakse, et majanduskasv on ainult null koma viis protsenti, mis tähendab, et äh, veel kord äh, seitsekümmend miljonit inimest ähm, satub äärmisse vaesusesse ning äh, mul on tõsine mure selles osas, mis puudutab meie viimaste aastate jõupingutusi, mis võivad nüüd sattuda ohtu ja me ei suuda saavutada ma-, milleeniumi arengueesmärke. halb uudis on ka see, et tulemused järjest halvenevad ning kõikide suurte äh, organisatsioonidega OECD äh, majandusprognoose korrigeeritakse ja ikka äh, vähemuse suunas. majanduskasv on muidugi üks suurimaid tegureid, millega saab äh, vaesuse kasvu piirata ja viimase kümne aasta jooksul on tohutuid jõupingutusi selles osas ära tehtud. tahaksin ka rääkida äh, üldjoontes, mm, mida OECD teeb arenguriikide heaks, kõigepealt eksport, analüüsime arenguabi, väljaspool koduriiki teenitud raha tagasisaatmist ja ma tahaksin öelda, et arenguabi on väga oluline praegu. ekspordist rääkides on selge see, et me oleme näinud, et viimaste aastatega võrreldes on eksport oluliselt vähenenud. maailmakaubandus äh, väheneb kahe tuhande üheksandal aastal esimene kord alates tuhande üheksasaja kaheksakümne teise aasta majanduslangusest, aga eh, kaubavahetus on vähenenud, ekspordi ulatus samuti ja eh, mõnede riikide puhul on jõutud sellisesse eh, punkti, kus on vaja hakata lausa partnertehinguid sõlmima ning meie partnerid, partnerid on mõjutatud ka otsestest välisinvesteeringutest, mis on vähenenud ühelt triljonilt USA dollarilt kahe tuhande seitsmendal aastal vähenevad nad viiekümne protsendi võrra ilmselt kahe tuhande üheksandaks aastaks, aga kahe tuhande üheksandal aastal vähenevad otseste välisinvesteeringute vood veelgi ja ulatuvad ilmselt ainult ähm, kahesaja kaheksakümne viie äh, miljardini. Äh, see ei lämmata ainult arengupoliitika või arenguriikide ettevõtlust, vaid äh, mõjutab ka madala sissetulekuga, kuid seni hästi tule-, toime tulnud riike nagu Keenia ja Ghana. Äh, nad olid juba saavutanud rahvusvahelistele kap-, kapitaliturgudele ligipääsu, aga nüüd äh, on vaja seda, et riikide valitsused astuksid vahele, aitaksid neid arenguid pöörata koju tagasi saadetud raha äh, väheneb sellepärast, et äh, sisserändajate tulud vähenevad ja see on seotud otseselt äh, tänase konverentsi temaatikaga, seda kindlasti arutatakse põhjalikumalt. tagasi saadetud raha on olnud üks kõige nii-öelda pidevamaid sissetulekuallikaid päritoluriikidele ja sageli ulat-, on nad oma mahult suuremadki kui äh, kapitalivood, mis tulenevad kaubavahetusest. Nad mõjutavad ka kõige vaesemaid elanikkonnakihte ja aitavad vähen-, vähendada vaesust vaestes riikides. arenguabi on samuti surve alla sattunud, sellepärast et doonorriigid hindavad ümber oma äh, rahandus- prioriteete seoses majanduskriisiga. tuhande üheksasaja üheksakümmend üheksa, üheksakümmend kaks majanduskriisi äh, järgselt on äh, rahvusvaheline arenguabi vähenenud kahekümne kaheksa protsent, kahekümne kahe protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolm ja väheneb edasi samuti samas äh, kriisi tõttu on rahvusvahelise arenguabi tähtsus veelgi suurenenud. paljud abiallikad on peaaegu üldse ära kadunud ja väga tähtis on, et rahvusvaheline arenguabi ei järgiks sedasama suunda. tõde on selles, et rahvusvaheline arenguabi on siiski madala sissetulekuga riikidele kõige suurem sissetulekuallikas kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus oli ODA ehk äh, rahvusvaheline arenguabi mm, nelikümmend kaheksa miljardit USA dollarit, äh, kaks kord, äh, kaks korda ületades selle summa, mis teeniti väljaspoole, saadeti koduriikidesse. ja ületas samuti ka otsesed välisinvesteeringud mm. härra Mano rääkis juba oma kogemustest OECD peasekretäri, mina ka oleme palunud äh, arenguabikomiteed kinnitada oma lubadusi arenguriikidele suurendada arenguabi mahtu äh, ning äh, hoida alal need abivood, mis siiani on toiminud. väga tähtis on nendest lubadustest kinni pidada viimaste eh, või eelmiste eh, finantskriiside puhul oli aga tüüpiline käitumine siiski just eh, arenguabi vähendamine ja ma tahaksin siinkohal üles kutsuda doonorriike oma lubadusi täitma. paljud madala sissetulekuga arenguriigid sõltuvad väga suuresti arenguabist ja arenguabi vähenemine mõjutab kõiki nende majandus, majandusharusid, see äh, tekitab uusi äh, šokke, äh, mille tulemuseks on majandustegevuse üldine kokkutõmbumine, riikide kaitsetuse suurenemine. vaesed riigid ei saa finantskriisi ohvriteks jääda kui me vaatame tagasi aastale kaks tuhat kaheksa, see oli eh, toidukriis, kütusekriis ja nüüd on meid tabanud majandus- ja rahanduskriis. kõikidele nendele kriisidele on vaja rahvusvahelisi lahendusi, sellepärast et nad on ülemaailmsed kriisid ja seetõttu on eh, eh, selge, et üksikute poliitikavaldkondade vastused ja lahendused on ebapiisavad meil on vaja koordineeritud rahvusvahelist tegevust just meie praeguses globaliseerunud maailmas ja meil on vaja ülemaailmseid lahendusi, mis ka kaasavad ka arenguriigid. nii et kõiki kaasataks juba lahenduste otsimisel ja nende arutamisel, läbiarutamisel. peab ütlema, et et äh, liikmesriikide oma perspektiivid on ikka veel domineerivad ja seetõttu on väga raske globaalsetele probleemidele ühiselt vastata. selleks, et globaliseerumine toimiks, peame me äh, eelkõige äh, toetuma mitmepoolsuse põhimõttele. see puudutab miljoneid inimesi arenguriikides ja ülioluline on globaalse stabiilsuse, majanduskasvu ja julgeoleku seisukohast arvestada mitmepoolsuse põhimõttega. praeguse finants- ja majanduskriisi tingimustes peab olema rahvusvaheline koostöö kogu tegevuse keskmes. selge on see, et Ähm, arenguabi tegevus üksi ei suuda äh, kogu koormust endale võtta, aga arengupoliitika peab mängima olulist rolli, võtmerolli ja selleks peab see olema palju äh, avatum äh, ülemaailmsete muutuste reaalsusele. just siin on vaja tagada poliitiline sidusus liikmesriikide tegevuse vahel ja valitsuste tegevuste vahel arengukoostööprogrammid OECD liikmesriikides peavad keskenduma institutsionaalsetele eh, meetmetele, mis aitavad koordineerida paremini arenguabi. Eh, mõned nädalad tagasi otsustati OECD-s samuti ka kolm eh, temaatikat keskkond, kaubandus ja, ja ränne ühendada meie tegevuses ja jõuan oma sõnavõtu lõppu ma saan ainult nõustuda Euroopa Parlamendi presidendiga, kui ta ütleb, et me peame doonorriikide valitsustele meenutama, et nad peavad täitma oma kohustusi. just praeguse finantskriisi tingimustes on vaja suuremat koostööd, tahet, meil on paremat koordinatsiooni vaja ning äh, investeeringuid arengukoostöösse selleks, et me saavutaksime seda, mida me kõik soovime ja, ja mida meil on vaja saavutada aastatuhande arengu eesmärkidega, tänan. suur tänu ja nüüd läheb sõnajärg härra David Arklesile. härra Arkles on teada-tuntud tööjõuturu trendide ekspert ja ta on igati kogenud tööjõuturustrateegiate väljatöötamisel. ta töötab erinevate rändeorganisatsioonide jaoks. palun, sõna järg on teil suur tänu, mul on väga hea meel siin täna hommikul olla, lugupeetud esimees, president, parlamendisaadikud, külastajad, kõik OECD eksperdid ja kõik teie tavainimesed ka siin saalis, kui teid on, tere hommikust teile! mina esindan ärikeskkonda, Manpoweril on viissada töötajat aastaringselt. selle asemel, et esineda siin teie ees ja esindada ainult ühte ettevõtet, ma võtan endale julguse esindada siin täna viitekümmet juhtivat eh, maailma ettevõtet. me oleme väga suureks tööandjaks ja loomulikult töökohad on praegu väga kuumaks teemaks ma olen käinud Hiinas, Kambodžas, Vietnamis, Ameerika Ühendriikides ja Juarezis pärast naasmist äh, Davosi majandusfoorumilt ja seega ma, seega ma võin teile öelda, millist mõju see kriis on omanud äh, tavatöötajatele ning sisserännanud töötajatele. me saame öelda, et meil on kakssada viiskümmend rändetöötajat praegu, järgmise kümne-kaheteist aasta jooksul ilmselt see arv tõuseb kusagile neljasaja miljoni kanti. loomulikult on põhjuseks äh, erinevad looduskatastroofid, teiseks äh, poliitiline ebastabiilsus riigis ja kolmandad põhjused rändeks on majanduslikud. Need põhjused loomulikult ei kao kunagi Need inimesed, kes liiguvad ühest riigist teise leidmaks tööd. siis äh, mingis mõttes äh, headel majandusaegadel on äh, tööjõuränne positiivne, aga halbadel aegadel on tööjõuränne negatiivne. Need esimesed inimesed, kes majanduslanguse puhul oma töö kaotavad, on need, kes saavad madalat palka, kes on väheste oskustega ja kes on reeglina sisse rännanud töötajad ja kuna ja sel põhjusel saavad neist tihtipeale ka pikaajalised töötud, isegi heitunud töötujad ja see sellepärast, et nad on kõige vähem kaitstud ränd-, sisserännanud töötajatele antakse kaks võimalust, kas nad jäävad tööst ilma ja jäävad oma sihtriiki või siis lahkuvad sellest riigist ja lähevad teise riiki, kas lähevad tagasi koduriiki või mingisse kolmandasse riiki. niisiis, nagu ma ütlesin, nendele võimalustele on teatud formaalsed ja mitteformaalsed takistused ärgem unustagem seda, et me ei räägi mitte ainult töötajate piiriülesest liikumisest. meil on kümnete miljonite suurusjärgus riigisiseseid rändajaid, nagu näiteks Hiinas, kes liiguvad riigi ühest punktist riigi teise punkti oma koostöös põgenike osakonna vastava juhatajaga oleme me näinud äh, ka selliste linnarändaja mõiste tekkimist sada nelikümmend miljonit hiinlast läks uue aasta hakul koju, kolmkümmend miljonit neist aga kaotasid oma töö ja ei saa koju minna. Hispaanias viisteist protsenti töötutest üritab koju minna, neile antakse isegi raha selleks, et nad oleksid nõus koju minema. Ühendkuningriigis makstakse töötutele transpordiraha kinni, et nad läheksid tagasi oma koduriikidesse. Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos on kolmteist miljonit registreerimata töötajat kes peaksid endiselt jääma sinna Põhja-Ameerikasse, et Põhja-Ameerika majandus kuidagigi ei toimiks. Mehhiko Suarezis äh, eile sain ma teada seda, et veerand miljonit töötajat on Ameerika Ühendriikide poolt igal aastal Juarezi saadetud. Nendel töötajatel ei ole mitte kusagile mujale minna, enamik neist sündis Ameerika Ühendriikides ja enamik neist isegi ei oska kõneleda hispaania keelt, mida kõneletakse Mehhikos SRÜ riikidest on umbes viiskümmend, viiekümne protsendi võrra suudetud vähendada rändajaid. sisserändajad, sisserännanud töötajad kogevad äh, nii-öelda tööksenofoobiat, kui ma nii võin ennast väljendada. Indiast on kahekümne seitsme miljardi asemel nüüd juba kaheksateist miljardit, Hiinal kahekümne viie miljardi asemel kakskümmend miljardit koju saadetud rahasummadena, Filipiinidel seitseteistkümnelt miljardilt kümnele miljardile on langenud koju saadetud rahasummad. nii kujutage ette, mida kõike see toob kaasa nende koduriikidele ja te tegelikult see ei puuduta mitte ainult arenguriike Prantsusmaal, koju saadetised kaheteistkümnelt miljardilt äh, on langenud kuuele miljardile käesoleval aastal. ja need töötajad, kes ikkagi suudavad koju tagasi minna, tegelikult neid ei oodata seal, nad äh, toovad kaasa ebastabiilsust riigis ja tihtipeale nendes koduriikides töötuse määr isegi suurem kui kolmkümmend protsenti mida siis äriettevõtted arvavad? no üldiselt ärimaailm on olukorraga vägagi rahulolematu. seda sellepärast, et siin kogu aeg räägitakse eesmärkidest, mingisugusest sidususpoliitikast, erinevatest regulatsioonidest, aga tegelikult äh, rahvusriikidel ei ole selliseid regulatsioone meil on tarvis äh, suuremat rahvusvahelist paindlikkust äh, tööturu osas. see saavutab suurema tootlikkuse, parema majanduse tingimused ja laiema tarbijate ringi ja see toob, teeb kõik õnnelikuks. see, et töötajad liiguvad ja töö liigub, see kõik on hea. see, kui töö liigub ühest punktist teise, see aitab riikidele areneda, kui tööjõud liigub, siis nad aitavad äh, kuidagi kompenseerida neid katastroofilisi demograafilisi trende praegu. Euroopa ilmselt kaotab viiskümmend miljonit töötajat järgmiste aastate jooksul. kus me need asemele leiame? nii et me peame lähiajal hakkama asja analüüsima muuhulgas Egiptuse ja Türgiga, sest et nemad on ju need, kes saavad need viiskümmend miljonit töötajat ilmselt endale. probleemiks on kindlasti juhtimise puudumine ilmselt järgmise seitsme aasta jooksul kahekümne viiest miljonist põgenikust saab viiskümmend miljonit põgenikuks. homseks on juba nelikümmend tuhat inimest äh, sala, äh, pidanud äh, sunniviisiliselt lahkuma riigist. millised on need vastused? me peame ise midagi ette võtma, juba praegu me abistame valitsusi ja institutsioone. Manila protokollist oli palju kasu, see aitas kaasata erinevaid riike aga olgem ettevaatlikud, Abu Dhabis eelmise aasta lõpus Manila protokolli täiendati ja kolm tööministrit ning äh, kaks ILO esindajat vallandati seetõttu, mida nad seal läbirääkimiste käigus ütlesid, nii et olgem ettevaatlikud ja olgem julged, juhul kui te tahate rahvusvahelise rände osas midagi ette võtta. ettevõtted on teinud ettepaneku Araabia Ühendemiraatidele äh, kuidagi viia tasakaalu oma riigi sisene töötajate ränne. Vietnamis oleme teinud ettepaneku parandada rändeolukorda Hiinas, anname nõu no Hiina valitsusele, kuidas see ränne toimiks õigesti riikide ja linnade ja maapiirkondade vahel. Aafrikas üritame tegeleda nende rändajate hulkadega, kes pärinevad Zimbabwest te võite nüüd siin vastu väita, et see pole üldse meie asi, aga vabandage väga, on küll meie üritame seda omalt poolt lahendada, kuna vastavat poliitilist raamistikku selle lahendamiseks pole olemas. ma liigun ühest punktist teise kogu aeg ja ma ei ole väga populaarne teiste inimeste hulgas, kuna ma väljendan oma seisukohti väga konkreetselt, aga mis teha? me peame arvestama seda demograafilist probleemi, mis meie ees seisab, praegu on majanduslangus justkui varjata, varjutanud selle demograafilise probleemi, aga see probleem on endiselt alles tuleb panna paika raamistikud korduvrände jaoks äh, globaalsel tasandil. tuleb kahepoolselt äh, arutada erinevaid küsimusi pärast WTO läbi, Doha läbirääkimiste läbikukkumist. kas äh, me suudame panna paika sellised sidusad rühmad, mis tegelevad et äh, rändajatega Euroopa Liit, laheriigid ja Ameerika Ühendriigid peaksid koostööd tegema. eelmisel nädalal ma tegin ettepaneku sõlmida selline eriline tööjõudu puudutav kokkulepe. Euroopa Liit on plaaninud kahepoolseid leppeid India, Pakistani, Hiina, Mehhiko, Filipiinide, Maroko, Bangladeshi, Pakistaniga Euroopa Liidul on vaja ka konkreetseid leppeid nii Türgi kui Egiptusega. Egiptusega sellepärast, et seal on üheksakümmend kolm miljonit elanikku, enamik neist on töötud ja Euroopa, te vajate neid inimesi tulevikus. niisiis, eesmärgid on tegelikult päris konkreetsed, meil on tarvis mitmepoolseid kokkuleppeid, kuna ülemaailmset raamistikku tegutsemiseks ei ole ja järgmised küsimused on olulised. kõigepealt tuleb panna paika, kes on need sobilikud rändetöötajate kandidaadid, tuleb neid õigesti selekteerida tuleb inimesi enne välja koolitada, kui nad uude riiki liiguvad. tuleb äh, viia sisse selline vahetusprotokoll, raasaadetised koju peavad toimuma turvaliselt, sisserännanud töötajatele tuleb panna paika kaitsemehhanismid, panna paika tagatised ja kindlasti tagasipöördumise mehhanismid, et nad kõik saaksid ühel päeval minna tagasi oma koduriiki. samuti tuleb keelata ära see, et äh, inimestel ei anta õigustki tööd leida ja tööd saada. ja lõpetuseks, lõpetame ära selle, et valitsused võtavad ära inimeste ID-dokumendid, passid, siis kui nad lähevad teise riiki, üritavad seal tööd leida. niisiis, need olulised küsimused on suht üheselt mõistetavad ärimaailmal on tunne, et seda kõike on võimalik lahendada, nii et palun alustame, lahendused on meie ees olemas, tegutsegem! thanks uh, for this tour du monde uh, and thanks for this uh... suur tänu selle uh, nende ettepanekute eest. nüüd on meil aega kolmeks sõnavõtuks. aga kõik uh, registreeritud sõnasoovijad saavad kindlasti sõnu, sõna pärastlõunal. siis te saate esitada oma küsimused ja saada ka vastused, aga praegu saavad sõna tõesti kolm või neli inimest ainult. igaühel kaks minutit. härra Livipaci Itaaliast. ah, seal te oletegi. kaks minutit. Thank you very much, Mr Chairman eh,. Grazie molte <clears throat> eh,. Ringrazio eh,. suur tänu ma tahaksin tänada härra Aarklessi tema ettekande eest. seal toodi välja tõelised migratsiooniprobleemid. samuti tuleb tunnistada, et et see, millega tema ettevõte tegeleb, tegelikult peaks sellega tegelema rahvusvahelisel tasandil, valitsuste tasandil meil ei ole mingisugust rändevoogude haldusüksust. meil ei ole süsteemi, mis tagaks äh, töötajate oskused äh, äh, ja nende, mis paneks kirja nende identiteedi ja nii edasi. meil on siin kolm peamist probleemi, kõigepealt ebaregulaarse töö lõpetamine. USA-s on umbes kolmkümmend miljonit ebaseaduslikku töötajat, Venemaal on see viis kuni kümme miljonit, Euroopa Liidus samuti. Euroopa Liit ei soovi ebaseaduslikku sisserännet. aga samal ajal me ei soovi massilisi väljasaatmisi mida me hakkame siis peale selle viie kuni kümne miljoni ebaseadusliku töötajaga siin Euroopa Liidus, milliseid poliitikaid me soovime valitsustel vastu võtta? see on oluline küsimus. teine äh, punkt, ringmigratsioon äh,. on tõesti selline trend, et see ringränne peaks äh, asendama äh, see praegust rändesüsteemi. OECD kahe tuhande kaheksanda aasta raport ütleb selgelt, et et ringrännet kui lahendust tööturuprobleemidele usaldatakse ainult teatud piirini. calendario. Questo fa all'incirca il, il 20% dei 50 milioni di cui... Kõneleja mikrofon lülitus välja härra Arkles rääkis viiekümnest miljonist. aga äh, Euroopas, aga tegelikult on tegemist ülemaailmse probleemiga ja kõneleja mikrofon lülitati välja. Burkina Faso esindaja présidente de l'institut burkinabé de management international je suis là à titre tere hommikust! ma nõustun paljugagi, mida siin on öeldud. mina olen sisserändaja, kes töötab äh, Prantsusmaal ning töötas Prantsusmaal ning ma läksin tagasi Burkina Fasosse. ma nõustun täiesti Manpoweri presidendiga. meil on oluline leida viis, kuidas kanaliseerida säästud invest-, äh, mõistlikesse investeeringutesse kuidas me saame veenda diasporaadi investeerida, äh, investeerima? kõneleja mikrofon jällegi lülitus välja. And uh, on souhaite aussi des solutions sûres, rapides et peu coûteuses. me soovime kiireid ja odavaid lahendusi ning me soovime ka koolituskeskus, keskusi. meil on tarvis ära kasutada inimkapitali. hiljuti sõlmiti ka kokkulepe kutsekoolituseks, mis peaks äh, aitata, äh, mis peaks aitama lahendada meie tööturude probleeme. Need meetmed on paika pandud tänu erasektorile, kes on investeerinud, investeeringuid teinud ning näit-, väga huvitav oleks äh, läbi rääkida ka Manpoweriga, mida me saaksime teha Lääne-Aafrikas. volinik Louis Michel kutsus mind siia selleks, et ma äh, tõesti näitaks, kui oluline on see Euroopa arengupäev ning me, siin on kohal ka näiteks Burkina Faso parlamendi spiiker. järgmisena äh, härra äh, proua Blanco Hispaania parlamendist. suur tänu, esimees. suur tänu, härra Borrell, et te tulite välja selle algatusega organiseerimaks see tänane konverents. minu arvates on see kriisitingimustes kriitilise tähtsusega. ma sooviksin õnnitleda härra, eriti härra Amanut. tema ettekanne oli märkimisväärne. Manpower esindajaga ma päris nõus ei ole, aga sellest ma tegelikult rääkida ei tahtnud. ülemaailmse finantskriisi tingimustes kannatavad palju ka kõige vähem arenenud riigid. nagu ka öö, näiteks toiduainete kriisi puhul kõige vähem öö, ka keskmiselt arenenud riigid ja riigid nagu Hiina, India, Brasiilia ning ka kõige vähem arenenud riigid kannatavad vägagi selle kriisi tõttu. ametlik arenguabi, arengukoostöö on praegusel hetkel eriti oluline. kuidas saab siis see poliitikate sidudus, sidusus aidata rändevoogude juhtimisele kaasa, tagamaks, et inimesed saabuvad siia äh, korralikes tingimustes me peame tagama, et ülemaailmselt tegime me ühise jõupingutuse selle tõsise ülemaailmse kriisi lahendamiseks. vabandust, et ma ületan oma kõneaega, aga veel üks märkus. sisserändajad ei lähe üldiselt oma päritoluriiki tagasi. näiteks Hispaanias on küll tagasisaatmise programmid, aga need on äh, üsna kehvakesed ärgem olgem silmakirjalikud, tegelikult meie olukord on isegi hullem kui mujal. suur tänu, nüüd Euroopa Parlamendi saadikute nimel proua Koomes Portugalist. E suur tänu. sajandeid olime me emigratsiooniriik. nüüd paarkümmend aastat oleme me olnud äh, immigratsiooniriik, sihtriik ning seetõttu oleme me pidanud muutma ka oma õigustikku. tööstus saab aidata kaasa olukorra normaliseerumisele. aga seda pärsib praegune majanduskriis me ei saa ju kõik, kõiki lahendusi ise välja töötada, aga mul on küsimus OECD esindajale härra Deutscherile. võttes arvesse, kui oluline on see äh, teenitud raha saatmine päritoluriiki koos investeeringute ja arenguabiga, siis mida saab tegelikult ette võtta, tagamaks, et, et need, need rahasummad, mis koju tagasi saadetakse, säiliksid ning mida on selles suhtes juba ette võetud. OECD või aastatuhande arengute kontekstis pole paljud riigid oma kohustusi täitnud ning see ka olukorda just paremaks ei muuda nii, nüüd on esikõnelejatel paar minutit äh, vastamiseks. Ähm, Manpoweri esindaja kõigepealt vahest. ma teen väga lühidalt, nendele detailsetele suurepärastele küsimustele on väga keeruline vastata, aga ma vastaksin härrale seal, kes ütles, et ei ole olemas rahvusvahelist üksust, mis äh, aitaks äh, hallata rändevoogusid, jah, tõesti sellist asja ei ole ja meil on tarvis seda. Ehm, erinevad ÜRO ametid ehm, peaksid tõesti ühinema selleks, et ehm, aidata kaasa inimeste liikumisele, seda ma ütlesin ka ÜRO-s, aga loomulikult mind ignoreeriti. I simply want to Uh, e ma soovisin siin lihtsalt veel kord kinnitada, et OECD te tegeleb selle olulise küsimusega ka edaspidi ning me soovime oma võimalusi maksimaalselt ära kasutada, tulemaks välja sellest finantskriisist, suur tänu. Thank you. <clears throat> I cannot underscore. suur tänu. poliitikate sidusus on siin ääretult oluline, meie arengu öö, öö, majandus- ja tööhõiveministrid peavad tõesti koostööd tegema. teiseks, mulle tekitab suurt muret see, et doonorriigid ei täida oma kohustusi. me peame siin selgeks tegelema, et öö, arenguabi ei ole mingisugune heategevus, see on investeering tulevikku doonorriikide avalik arvamus on endiselt selline, et sellega antakse mingisugust humanitaarabi. ei. me peame inimesi ja meediat veenma selles, et tegemist on strateegilise investeeringuga ning mitte heategevusega. jah, tõesti, aga seda teha on väga keeruline. suur tänu härra esimees, vabandust, et ma hilinesin, aga ma mõistan, et siin on täna maalitud üsna tume pilt sellest probleemist. ma tuletaksin teile meelde, et kui me räägime poliitikate sidususest, siis äh, rände ja arengu küsimustes on siin päris palju ka ette näidata, meil on kõikehõlmav lähenemine rände küsimusele ning see on, võttes kõike öeldut arvesse, väga oluline seaduslik, ebaseaduslik ränne ning rändevoogude haldamine, kõik siin, kõike siin tuleb arvesse võtta. aga nüüd on see üleüld-, kõikehõlmav lähenemine ohtu sattunud ning sellel võivad olla kaks tagajärge. kõigepealt, et me tõesti töötame välja edasise kõikehõlmava lähenemise ning üritame hakkama saada finantskriisiga mitte ainult omapäi me praegu vaatame pigem enda sis-, eh, siseriiklikke probleeme, koostame taastusplaane, aga me ei tohiks eh, unustada ka eh, sisserändajate päritoluriike ning seetõttu ka president Barroso ja komisjon töötab välja välismajandustaastuskava. see näitab, et Euroopa Komisjon pole unustanud arengumaailma me täidame oma arenguabi kohustusi, me soovime töötada välja uut süsteemi, aitamaks arenguriike. üks asi, mida me saame teha, on edendada majandusarengut arenguriikides, loomaks seal töökohti, mis on ju üks eeltingimus korduvrändeks, inimeste tagasipöördumiseks. niisiis, komisjoni lähenemine on, et me kaitseme ja arendame edasi kõikehõlmavat lähenemist ja aitame kaasa arenguriikide majanduse taastamisele. keegi rohkem ei soovi midagi öelda, siis tuletaksin teile meelde, et te olete kõik kutsutud äh, siia väikesele lõunasöögile, mis toimub kohe siin koosolekusaali ukse taga kuna koosolek läks kümme minutit üle ajast, siis me alustame ka kümme minutit hiljem. uuesti. ehk siis kümme minutit kell kaks läbi algab koosolek uuesti. The interpreters have to know that we will start ten minutes late eh? thank you.